mitte ühinenud et ettepanekud komisjonide ja delegatsioonide liikmete kohta. kontrollikomisjon härra Havel, kes asendab härra Andrea Cosolino, petitsioonide komisjonis Rebecca Taylor ei ole enam seal äh, täisliige nüüd ähm, Kasahstani, Kirgistani, Usbekistani ja Tadžikistani, Türgistani ja Mongoolia delegatsiooni liikmetes äh, liitub nüüd härra Michel Dantin Tšabaööri asemel Ehm, Kagu-Aasia ja Anase delegatsioonis äh, härra Jüri vahetab välja härra Michel Dantani nüüd Euroopa Liidu Tšiili komisjonis äh, vahetab Maria Perez välja Maria Muniste Urquiza ja Nicole Sinclair tuleb Francisco Sousa Wagneri asemele. nüüd äh, Andide ühenduse delegatsioonis Maria Muniz tuleb Mario, Maria Perezi asemele Euroopa Liidu Assamblee, Vahemere Assamblees äh, nimetab oma liikmeks Franz Obermann ja Kristina Morvai läheb India delegatsiooni, Trevor Coleman Ameerika Ühendriikide delegatsiooni Morvai asemele, äh, Lõuna-Aafrika delegatsioon Daniel van der Stubb, Euro Ladina-Ameerika Assambleesse läheb Nicole Sinclair Francisco Sosa Wagneri asemel Äh, Šveitsi ja Norra delegatsiooni ja Euroopa Liidu Islandi äh, parlamentaarne ühiskomisjon ja EEE, EA e äh, delegatsiooni Silvana Kohmerin Ehm, Palestiina ametivõimudega delegatsiooni läheb Maria-Heleni Kopaš Pirustanellise asemele Euroopa Liidu Mehhiko parlamentaarne ühiskomisjon saab oma liikmeks Francisco Sosa Wagneri ja Jaapaniga delegatsiooni liige on nüüdsest Mike Natras. Ehm, ma tänan teid selle eest, et te nii huviga kuulasite, mis ma teile rääkisin, kas kellelgi on märkuseid? härra Jemek on palunud sõna. härra Jemek Teil on sõna, palun. kolmesaja kahekümne kolmandal toolil istute, ei taha sõna, jah, ei saa. keegi vastu ei ole, siis äh, oleme need loenud äh, õigeks. ja nüüd siis hääletusselgitused, ma kavatsen olla kõneajaga väga karm ja proua Miranda saab järgmisena sõna. Tavarashe raport, proua Miranda. teda ei ole. proua Swinburne, teil on üks minut